üksteist kolmkümmend. nüüd jõuame viimase raporti juurde tänases päevakorras. tegemist on äh, kolleeg Nikolai raportiga ebaseaduslikult äh, sisserännanud naiste kohta Euroopa Liidus. raportöör saab sõna neljaks minutiks, palun. aitäh, proua asepresident volinik, kallid kolleegid, vaesus, juriidilise, juriidiline ebakindlus, see kõik on endaga kaasa toonud sisserändajate laine ja see laine liigub üle kogu maailma, kuid eriti haavatavad on siinkohal äh, naised ning äh, just äh, dokumentidega ning dokumentideta ning ebaseaduslikult reisivad naised. tegemist on teatud moodsa orjuse vormiga ja see kõik leiab aset selles vaba liikumise ruumis, milleks me nimetame Euroopa Liitu ebaseaduslikult sisse rännanud naistel pole tihtipeale juurdepääsu põhiõigustele, neil ei ole võimalik, neil ei ole isikut tõendavaid dokumente, neil ei ole juurdepääsu põhiteenustele. ja kui ma räägin riskidest, siis näiteks juriidiline ebakindlus. samuti juurdepääs haridusele, tervishoiule tihtipeale need naised, neil ei ole võimalust juurdepääsu tervishoiuteenustele, neil ei ole juurdepääsu isegi põhiharidusele. koos tööhõivekomisjoniga me esitasime omapoolse nõudmise, et kasutatakse äh, rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsiooni kakskümmend üheksa, mis puudutab sunniviisilist tööd ähm, palgatingimustest ei peeta nende naiste puhul tihtipeale kinni, meedia ning ähm, valitsusvälised organisatsioonid on piisavalt äh, heitnud valgust nende naiste olukorrale. kuid äh, Äh, eelkõige on meil moraalne kohustus äh, rakendada neid direktiive, mis meil juba olemas on äh, ning nõuda, et liikmesriigid tõepoolest sellest seadusandlusest kinni peaksid, näiteks alalise elamisloa direktiiv ja ohvrite, ohvrikaitse direktiiv, kõik need on väga suureks edasiminekuks juriidilises plaanis väga tähtis on see, et ebaseaduslikult sisserännanud inimeste juriidilist staatust oleks võimalik legaliseerida ja kuidas me saaksime selle fenomeni vastu võidelda, mida me näeme levivat kogu Euroopas, me näeme, et need naised on tihtipeale sotsiaalselt tõrjutud olukorras, me peaksime sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlema, peame vaesuse vastu võitlema ja seetõttu ei tohiks me kõrvale jätta seda elanikkonna osa, mis, mis võib kujuneda ka julgeoleku seisukohast väga ohtlikuks äh, nii et peame järgima Euroopa Liidu direktiive, eh, teadusuuringute andmeid, tahaksin rõhutada, et isegi kui meil ei ole usaldusväärset statistikat nende inimeste olukorra kohta, kes eh, eh, sellesse gruppi langevad, me peaksime püüdma siiski enam neid aidata. paljud, paljudes liikmesriikides naisi äh, diskrimineeritakse vaikimisi ja me ei, meil ei tohiks selline käitumine äh, inimõiguste ruumis siin Euroopa Liidus vastuvõetav olla, loodame, et komisjon äh, haarab kinni sellest raportist selleks, et lõpuks naiste olukorda äh, parandada, tahaksin tänada variraportööri ning äh, tahaksin väljendada ka oma tänulikkust, et Euroopa Liit peab seda teemat äh, piisavalt tähtsaks ja see näitab seda, et me demokraatiat ja inimõigusi üldiselt toetame. aitäh! Äh, suur tänu nüüd vaba mikrofon proua Basescu. aitäh, proua asepresident! ma tervitan proua Nikolai raportit ja seda, et me esimest korda täna siin arutame ema, ebaseaduslikult sisse rännanud naiste olukorda Euroopa Liidus, see on vägagi tundlik teema. Need, nendel naistel ei ole juurdepääsu õigustele Euroopa Liidus, nii nagu on siin välja toodud raportis, on tegemist kahekordse diskrimineerimisega, ühelt poolt soopõhine diskrimineerimine, teiselt poolt juriidilise äh, staatuse haavatusel, haavatavusel põhinev äh, diskrimineerimine. Need naised on ühed kõige äh,, üheks kõige haavatavamaks äh, rühmaks meie ühiskonnas üldse. Neil ei ole võimalik pöörduda abi saamiseks politsei poole või haiglasse ähm, just oma juriidilise ebakindluse tõttu peaks olema tagatud äh, tervishoiu põhiteenused äh, ning äh, see, et oleks võimalik kontrollida ka nende töötingimusi, et nende elamistingimused paraneksid. proua Otsilo. aitäh, proua asepresident. ebaseaduslik sisserännanu kolmandast riigist äh, on äh, väga keerukas olukorras ja me, nagu öeldud, on siin tegemist kahekordse äh, siis äh, diskrimineerimisega naiste puhul või isegi kolmekordse diskrimineerimisega, kui ka rassipõhine diskrimineerimine mängu tuleb. kui me räägime siin ilma dokumentideta sisserändajatest, siis neil ei ole võimalik saada juurdepääsu korralikule mm, ähm, elukohale, nad on tihtipeale äh, kas füüsilise või psüühilise vägivalla ohvriteks. Äh, ja me näeme, et neil ei ole, et see on täiesti vastukäiv äh, Euroopa Liidu põhiõigustele. sisserännan-, rändajate, eriti just naiste õigusi peab kaitsma vastavalt ähm, Euroopa seadusandlusele, rahvusvahelisele seadusandlusele ning nendele lepetele, millele Euroopa Liit on alla kirjutanud ja tahaksin tänada raportööri selle raporti koostamise eest. kolleeg Pitsula. aitäh. oluline on märkida see, seda, et äh, raport rõhutab ebaseaduslikult sisse rännanud naiste, rännanud naiste probleeme Euroopas. me peame probleemiga aga tegelema juba selle allikas, riikides, kus need inim-, need naised tulevad. samuti peame me tegelema nende naistega, kes juba on siin, näiteks nende tervisega ja nii edasi samas me peame vältima samas me ei peaks vältima seda, et uued inimesed siia tulevad, me peame lihtsalt kohandama oma seadusi, olgu need inimesed äh, seaduslikult siin või mitte. me peame toetama ka sisserännatud naisi, kes on Euroopa Liidu kodanikud. Eurostati kohaselt on kuuskümmend üks protsenti naistest, kes äh, olid inimkaubanduse ohvrid, äh, Euroopa Liidu kodanikud aitäh. aitäh, proua Morvai, palun. aitäh. kolmas soovitus raportis ütleb, et see küsimus on liikmesriikide ja Euroopa Liidu ühine vastutus. minu arvates on see röögatu. see ei ole jagatud vastutus ning sellise asja poolt mina ei hääleta. riikide koloniseerimine, mis on saanud omaenda kolooniatega väga rikkaks ja on endiselt väga rikkad, ne-, on oma vastutuselt hoopis teistsugune äh, näiteks endiste vaeste, võrreldes endiste vaeste kommunistlike riikidega Ida-Euroopas, nagu näiteks Ungari, mis nüüd on neokolonisatsiooni ohvrid. rände puhul oleme ka meie allikariik. niisiis, komisjon peaks eelkõige tegelema naistega, kes on Euroopa Liidus vaesematest riikidest ära reisinud ja on võib-olla sattunud ka inimkaubanduse või muu kuritarvituse ohvriks. aitäh! järgmisena saab sõna härra volinik. proua president, auväärsed saadikud, tahaksin tänada raportööri proua Nikolait selle raporti eest see tuletab meile meelde, et paljud sisserännanud naised on, satuvad sageli haavatavasse olukorda, neid diskrimineeritakse kas või nende õigusliku staatuse või soo tõttu. me peame lähenema sellele küsimusele tervikut silmas pidades, kui me astume samme selleks, et toetada kõige haavatavamaid. tuleb austada põhiõigusi ka selliste inimeste puhul nagu dokumentideta sisse rännanud naised. selleks aga peame me ellu rakendama kõik aspektid Euroopa Liidu rändepoliitikas. ning selle probleemiga tuleb tegelikult tegeleda rahvusvahelisemalt, näiteks ka, nagu näiteks on ka ILO ära märkinud tuleb ellu rakendada olemasolevad õiguslikud instrumendid ning komisjon võib teile kinnitada, et ka dokumentideta sisse rännanud naised äh, on Euroopa Liidu õiguse kaitse all. igal pool äh, kehtivad Euroopa Liidus reeglid selleks, et karistatakse inimesi, kes mustal turul ähm, ebaseaduslikult äh, võtavad tööle sisserändajaid maikuus kaks tuhat neliteist tutvustab komisjon aruannet selle direktiivi elurakendamise kohta ja seda ajal, kui on, hakkab mööduma kolm aastat sellest, mis, mis liikmesriikidel oli direktiivi ellurakendamiseks. loomulikult komisjon tervitab selle direktiivi ellurakendamist. Euroopa Liidu õigustiku läbivaatamine inim, inimõiguste, e-, e-, inimkaubanduse teemal on ka algamas. augustis kaks tuhat neliteist peaks see protsess läbi saama ning seeläbi võib-olla muudetakse ka praeguseid seadussätteid. komisjon võtab varsti vastu ka teatise, kaasa arvatud tagasisaatmise direktiivi läbisaatmise, läbivaatamise kohta meil on vaja tagada, et tagasi saadetud inimesi koheldakse inimlikult, samuti on kinnipidamisele vaja leida alternatiive. peame ka keskenduma rohkem põhiõiguste kaitsmisele ning me peame vähendama ebaseadusliku viibimisega seotud kriminaliseerimist vastavalt Euroopa Kohtu viimastele lahenditele. meie praegune lähenemine keskendub olemasolevate reeglite seirele meil ei ole praegu koheseid plaane õigusloomelisi muudatusi sisse viia, aga pikemas perspektiivis ei saa muudatusi välistada. lõpetuseks, kui me räägime inimkaubandusest, siis Euroopa Liidus on inimkaubandus vastuvõetamatu. ning ma olen kindel, et inimkaubanduse alane Euroopa Liidu õigustik võtab arvesse ka soolist mõõdet nii kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Euroopa Liidu inimkaubandusdirektiiv ning sellele lisanduv Euroopa Liidu strateegia kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast tunnistavad ning rõhutavad ka soolist mõõdet inimkaubanduses. samal ajal, kui me tegeleme nende sooliste aspektidega inimkaubanduses, tuleb tagada ka, et kurjategijad, kes kasutavad inimesi ära, lõpetaksid ikkagi vanglas just kurjategijaid tuleb karistada, mitte nende ohvreid, keda sageli kahjuks ka koheldakse nagu väikeseid kurjategijaid. suur tänu! aitäh, härra volinik! sellega on see arutelu lõppenud ning hääletame homme kell üksteist kolmkümmend. istung jätkub homme, teisipäeval neljandal veebruaril. ning päevakord on